Right, good afternoon, everybody. Um, welcome. We have a session before us now that goes on until tere õhtust! alustame uuesti koosolekuga, mis kestab umbes poole kuueni. nüüd räägime dialoogist Euroopa institutsioonide vahel Euroopa poolaasta asjus. meil on siin kohal ECOFIN-i eesistuja, ilmselgelt ka Eurogrupi president keda me kõik teame. oma õigel ajal saabub siia ka Olli Rehn, majandus- ja rahaküsimuste volinik. seekord, kui te soovite sõna, siis täitke see roosa paber seekord. hommikul segadusi ei tekkinud väga meeldival kombel aga alustame e-, ECOFIN-i eesistujaga. härra minister, palun. Ladies and gentlemen, Sharon um,, thank you for the opportunity. daamid ja härrad, suur tänu selle võimaluse eest siin kõneleda. meil on parasjagu käimas dialoog nõukogu ja komisjoni vahel. mina esindan siin ECOFIN-i nõukogu kuhu kuuluvad siis majandus- ja rahandusministrid. ja mõlemad teemad on siin ka praegu ju päevakajalised. meie pooldame triloogi, ehk siis, et meie läbirääkimistesse oleks kaasatud ka Euroopa Parlament. seetõttu olen ma väga tänulik Sharonile, et ta mind siia kutsus. alustuseks tahaksin veel teile teada anda, et meil on täna äh, rahvuspüha seega vaba päev. ilmgi tundub meie poolt olevat. üheksateistkümnenda eh, sajandi keskpaiku toimus Euroopas terve rida revolutsioone ning Ungari oli üks tulipunkt, seal oli üks tähtsamaid revolutsioone. Ungari eh, kodanlik revolutsioon tuhat kaheksasada nelikümmend kaheksa. ja täna me tähistamegi toda ajaloolist momenti. ning mul on siin ainulaadne võimalus ka teie ees sellel päeval kõneleda. praegune majanduskasv kosub Euroopa Liidus ning ka ülejäänud maailmas. aga nagu me kõik teame, toimuvad äh, maailmas ka kohutavad asjad, näiteks Jaapanis ja mõnel pool mujalgi. Äh, sisetarbimine samuti tõuseb, niisiis majanduse taastumine hakkab hoogu sisse saama. aga majanduskasv on ebatasane, see ning faktoriteks on ka poliitiline, poliitilised erinevad olukorrad ning kõrged toorainete hinnad. nafta hind on endiselt kõrge ning see pärsib majanduse taastumist. seda arutati ka täna hommikul ECOFIN-i nõukogus. ja me kõik väljendasime oma muret kõrgete ning veel kõrgenevate naftahindade üle. riigivõla asjus on finantsturud samuti närvilised ning seetõttu arvatavasti või peab ümber struktureerima paari liikmesriigi võlad. nüüd aga Euroopa poolaasta, mis on tänase koosoleku teema ning mida tuleks lahata süviti. nagu te kõik teate, Äh, Euroopa poolaasta eesmärgiks on võimaldada ex-ante äh, programmeerimist Euroopa poliitikates Euroopa tasandil läbi poliitikasuuniste enne järgmise aasta eelarve vastuvõtmist ka liikmesriikides praktikas tähendab see seda, et Euroopa poolaasta seostab äh, seireprotsessid äh, vastavalt äh, majanduskasvu ja stabiilsuspakti ja see, kaasatud on ka majandus üldpoliitika suunised. me soovime kaasa aidata majanduskasvule vastavalt Äh, kakskümmend kakskümmend strateegiale. iga-aastane majanduskasvu seire aruanne, mis avaldati ka jaanuaris kaks tuhat üksteist, oli avapauguks Euroopa semestrile. esimest korda võimaldab see nüüd siis tõhusat ennetavat koordineerimist Euroopa ja liikmesriikide poliitikate jaoks, äh, kui koostatakse kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarvet komisjon tõi välja kümme tegevust Euroopa Liidu jaoks kahe tuhande üheteistkümnendal ja kaheteistkümnendal aastal. ja need põhinevad ka kakskümmend kakskümmend strateegial. nõukogu järeldused võeti vastu juba veebruaris äh, eelarveliste väljakutsete kohta ning need vast-, äh, need põhinevad iga-aastase kasvustrateegia aruandel me tõime välja ühised majandusväljakutsed ning andsime ka strateegilisi suuniseid majandus- ja eelarvepoliitika jaoks. tere tulemast, kolleeg! täna hommikul toimus väga pikk kohtumine meil. ja tore, et Olle ka siia jõudis. Neid suuniseid võetakse arvesse, kui koostatakse stabiilsuse ja sidususprogramme ja liikmesriikide reformiprogramme, mis peaks aset leidma aprillis. liikmesriigid esitavad oma siseriiklikud reformiprogrammid ning stabiilsus- ja sidususprogrammid aprillikuus. komisjon analüüsib neid maikuus ja juunis ja otsustab siis kas on vaja anda mingisuguseid poliitilisi suuniseid? komisjon otsustas need uuringud läbi viia vastavalt ajakavale, et suvisel öö, koosolekul saaks nõukogu oma suunised vastu võtta. liikmesriigid peaksid neid suuniseid arvesse võtma kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve koostamisel ja uute struktuursete meetmete paikapanemisel. nagu te kõik teate, on mõte selles, et reformiprogrammid ja stabiliseerimis- ja sidususprogrammid peaks esitatama komisjonile samal ajal, et nad oleks ka integreeritud omavahel. niisiis, paari kuu pärast on meil olemas integreeritud majanduspoliitika strateegia kõikide liikmesriikide jaoks Euroopa Liidus kõikide nende sammude tulemusena peaks Euroopa poolaastat tagama suurema makromajandusliku stabiilsuse, turgude usalduse, mis on vajalik targa, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu saavutamiseks. lisaksin siinkohal veel, et Euroopa poolaasta on, on meil kasulik vahend samaaegseks struktuursete reformide ja eelarvealaste meetmete hindamiseks tugevdamaks majanduskasvu ning eelarve olukorda liikmesriikides. üks kõrvalmärkus nüüd, mis on minu arvates oluline. me juba rääkisime majanduskasvust, mulle tekitavad, tekitab muret ka kõrge tööpuuduse tase, eriti noorte hulgas see, mis, see pole ilmselgelt äh, jätkusuutlik. mõnedes liikmesriikides on see kakskümmend kuni nelikümmend protsenti, eriti noorte hulgas siis. ja me peaksime äh, looma majanduskasvu, et tekiks, tekiksid ka uued töökohad. lõpetuseks, kui ma nüüd teie kehakeelest õigesti aru saan, siis lõpetuseks tahaksin öelda, et meie liikmesriikide parlamendid ja suur hulk siinseid inimesi praegu esindavad oma kodumaa parlamenti, nii ma vähemalt sellest aru saan, siis liikmesriikide parlamentidel on õigus korraldada demokraatlikku kontrolli valitsuste poliitikate üle, kaasa arvatud majanduspoliitika üle, ning nemad eraldavad eelarveressursse majanduseesmärkide saavutamiseks. niisiis, kõik on liikmesriikide parlamentide kätes ning Euroopa Nõukogu on teie käsutada Euroopa poolaasta asjus. suur tänu! suur like tänu, nii meile see asi meeldibki, et ministrid on meil parlamendi kätesse antud. nüüd aga annan sõnajärje Jean-Claude Junckerile kes on eurorühma esimees? Oui, madame la présidente. <clears throat> proua eesistuja, lugupeetud daamid ja härrad. ma ei tea, kas enne mind oli väga palju kõnelejaid. ma näen Eh, kui ma vaatan programmi, siis ma näen, et te teate Euroopa poolaastast juba peaaegu kõike. teate, mis see on, mis sellest saab? ma ei hakka teile selgitama, milles see seisneb. mul on tihti võimalus siin käia parlamendiliikmetega vestelda ja samas äh, on minu jaoks siiski väga haruldane võimalus rääkida rahvusparlamentide liikmetega, kes on, mis on ometi Eurogrupi esimehele väga tähtis. on väga tähtis, et teie saaks aru, mida me teeme. no ma üritan rääkida võimalikult lühidalt. ma sooviksin öelda, et Euroopa poolaasta sisu mõte meeldib mulle väga. see mm, esindab väga hästi Eurogrupi põhimõtteid ja eesmärke. ma olen arvanud, et me peaksime eks ante pidama arutelusid liikmesriikidega ja institutsioonidega, et nad saaks üles ehitada oma Eh, poliitikad, eh, võttes samas ajal arvesse teiste kogemusi. väga suur innovatsioon oli Europakt. see on tegelikult eh, erinevate konsultatsioonimeetodite ja koordinatsioonimeetodite kroon. Europakt mida me alguses tahtsime nimetada eh, konkurentsipaktiks, annab meile kõik sellised võimalused, mida meil vahe, vaja on selleks, et tõhustada oma tegevuse koordineerimist. sest eh, me ei saa rääkida sellest paktist ilma, et me eh, tunnistaks, et see on vaid osa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast ning äh, selle integreeritud suunised peavad arvesse võtma äh, kasvu ja stabiilsuspakti äh, kõiki aspekte. nii et me peaksime looma suut suuta, suutma luua ühe ühtse def-, terviku. ja tekstid, mille septembri lõpus komisjon välja paks, pakkus, mida kutsutakse six-packiks, neid äh, täiendavad teisi olemasolevaid vahendeid kui me järgmise nädala lõpuni suudame äh, Euroopa äh, stabiilsusmehhanismi paika panna, kui me suudame äh, paika panna ka reeglid finantsstabiilsuse kohta, mille osas, mis puudutab eriti Iirimaad, loodetavasti esitatakse siis adekvaatsed muudatusettepanekud sellele ja juunis me esimest korda kasutame, e, e, kasutame meile esitatud soovitusi ja ettepanekuid majandusjuhtimise kohas, kohta. mis puudutab Europakti, siis tundub, et valitsusel on lõpuks aru saanud, et probleemide kirjeldamisest enam ei piisa. me peame suutma hinnata seda, mida valitsused on teinud ja tegemata jätnud, meil on selged eesmärgid. ja peaministrid peaksid ise paika panema riiklikud prioriteedid mida eh, oma koduriikides eh, rakendada ning eh, juunikuus peavad riigi ja valitsusjuhid komisjonile teadma andma, millised on riiklikud eesmärgid, mille kallal nad järgmise kaheteist kuu jooksul tööd tegema hakkavad. me peame suutma def-, dešifreerida poliitikad, mis rakenduvad erinevates liikmesriikides see alguse, ei saa alguses jääda ainult selle juurde, millest, äh, mida toetasid algselt ainult äh, härra Sarkozy, proua Merkel. Äh, selge on see, et riigiti on ju eesmärgid erinevad. ja suurim vastutus langeb ikkagi riiklike valitsuste ja parlamentide peale nii et äh, üritame koordineerida võimalikult hästi erinevat majanduspoliitikat, mida Euroopas ellu viiakse üheteistkümnendal märtsil toimus äh, euroteemaline kokkusaamine riigi, kus kohtusid omavahel riigijuhid ja Eurogrupi esindajad ning otsustati, et stabiilsus- ja kasvupakti rakendamine peaks äh, elks, algselt aluseks võtma komisjoni poolsed ettepanekud ja kui nõukogu omapoolseid äh, ettepanekuid ei tee, siis ta peaks saatma omapoolsed kirjalikud selgitused Eh, ning see peaks kaasa tooma ühtlasi ka praktiliselt automaatselt sanktsioonide rakendamise. ning eh, mina ning Benelux ja Eurogrupp eh, ja mina isiklikult suurima hea meelega oleme komisjonile selles osas vastu, et me aitame neid selliste meetmete väljatöötamisel. ma ei eh, taha sisu poole pealt eh, väga pikalt rääkima hakata, sest eh, ma arvan, et on võib-olla õige aeg arutada neid küsimusi meie kolleegidega. I m sure we will uh, manage to find lots of interesting questions. kindlasti leiame terve hulga huvitavaid küsimusi ja kõige viimasena kõneleb oli Reen, Euroopa Majandus- ja Rahandusküsimuste volinik. suur tänu, proua eesistuja, parlamendiliikmed nii Euroopa Parlamendist kui rahvusparlamentidest, daamid ja härrad. mul on suur heameel võtta osa tänasest väga ajakohasest konverentsist, mis käsitleb Euroopa poolaastat ning ma tahaksin eesistujat ja Äh, komisjoni liikmeid siin selle eest, et see väga oluline teema tõstatati. nii, äh, minu mõlemad eelkõnelejad on juba äh, kirjeldanud Euroopa poolaasta põhisisu, paremat majandusjuhtimist ja Europakti. nõnda võin mina teha üsna lühidalt ja lihtsalt esitada mõned täiendused. me töötasime kaks päeva koos, õnneks mitte kaks päeva ööd, nagu tavaliselt on, aga kaks päeva töötasime koos eurorühmas ja siis ka ECOFINis. ning me oleme kokku koondanud, kokku sulatanud meie ühised Euroopa ideed ja mõtted, mis on seotud selle hiljutise kriisi ja majanduslangusega räägin paar sõna küll ka maja, Euroopa poolaastast ja selle tähendusest, aga alustuseks tahaksin öelda paar sõna ka majandusjuhtimise tugevdamisest üleüldiselt ja, ja nendest põhjustest, miks me oleme otsustanud seda teed minna. ehk teisisõnu, viimase aja arengud Euroopa majanduses on meile näidanud et on tõepoolest õige aeg majandusjuhtimist parandada, isegi vaatamata sellele, et euro esimesed kümme aastat on olnud ju kokkuvõttes edukad ning finantskriis tõi välja teatud süsteemsed puudused meie poliitilises raamistikus ning koos äh, riikides tehtud teatud poliitiliste vigade ja eba- ja vähese vastutustundega finantspoliitika ajamisel. tänu sellele on äh, finantsstabiilsus Euroopas ka ohtu sattunud. me kõik mäletame Kreeka kriisi, Iirimaa kriisi ja mõnda muud riiki Kreekas oli tegemist põhimõtteliselt just nimelt eelarvekriisiga, Iirimaal pigem panganduskriisiga ja mõlemal juhul oli tegemist makromajanduslike tasakaalu hälvetega ja samuti mm, konkurentsi ja lähenemisküsimustes oli probleeme. kokkuvõttes tuleb meil leida sellised vahendid, mille abil meil on võimalik ära hoida tulevasi sarnaseid või muud liiki kriise ja tugevdada Euroopa Liidu majandus- ja eelarvepoliitikat. see õigusaktide pakett, see nõndanimetatud six-pack, mis sisaldab siis kuut vast-, kuut õigusakti projekti, see on meie lähenemisviisi, meie üldise lähenemisviisi nurgakiviks. tugevdame nii ennetavat kui ka korrigeerivat elementi stabiilsuse ja kasvu paktis. kasvatame, suurendame majandusjärelevalvet selleks, et ennetada ja korrigeerida makromajanduslikke tasakaaluhälbeid. muudame tugevamaks ka jõustamise mehhanismid ja tugevda, tugevdame liikmesriikide eelarveraamistikke, et nõnda saaksime anda Euroopa ja Euroopa Liidu käsutusse sellised vahendid, mille abil stabiilsust ja kasvu lähiaastatel Euroopas edendada. sellepärast leiangi, et äh, see oli väga tore, et nõukogu täna leppis kokku üldises lähenemisviisis selle õigusaktide paketi osas, see muudab Euroopa Parlamendiga läbirääkimised kergemaks, selleks et seadusandlik töö saaks selle suvega valmis ning ma loodan, et lõpptulemus oleks maksimaalselt ambitsioonikas. ja tahaksin tänada vägagi eesistujat Ungarit konstruktiivse ja tegusa töö eest nõukogus tuleb tunnistada, et kui komisjon oma ideedega välja tuli ja algatustega välja tuli selleks, et majandusjuhtimist tugevamaks muuta eelmisel kevadel, nüüd just aasta tagasi, siis oli palju skeptikuid ja ka vastuolijaid äh, selles valdkonnas. ja täna on nii, et mitte ainult Euroopa Parlament, vaid ka liikmesriigid laias plaanis toetavad nende kuue õigusakti ettepaneku sisu ja ei ole selle majandusjuhtimise ajaloolise reformi läbiviimise vastu. Euroopa poolaasta, see on majandusjuhtimise süda. me panime selle ette juba mõni aasta tagasi, siis kui Jean-Claude Juncker oli veel Luksemburgi või tema Luksemburgis tuli sellega välja. õnnitlused nüüd selle eest, peab ütlema, et need, see algatus nüüd on siis tõeks saamas ning see on majanduspoliitika koordineerimise jaoks väga oluline ning äh, selles kontekstis tahan teha esimese märkuse selle poolaasta kohta. komisjon nimelt algusest peale on öelnud ja rõhutanud, et rahvusparlamendid tuleb ennetavasse eelarvejärelevalve töösse kaasata. me oleme pakkunud välja ka selle, et komisjonile ja lõpptulemusena ka nõukogule antaks pädevused selleks, et korraldada varasemat järelevalvet liikmesriikide eelarvete üle, see muidugi ei tähenda seda, et me tahaksime või et ka võiksime kuidagiviisi olla seotud liikmesriikide konkreetsete eelarvete ridade ettekirjutamisega see hoopis tähendab seda, et analüüsitakse majanduspoliitika üldsuuniseid, ja seda, kuidas liikmesriikide eelarveprojektides neid arvesse võetaks. ja see toimub kõik tavalise poliitilise järelevalve töö käigus, nõukogu teeb otsused, kui komisjon on analüüsid läbi viinud ning valitsused loomulikult võtavad oma eelarved ise vastu ja neil ja komisjonil on õigus esitada või nõukogul on õigus esitada soovitusi ja ka korrektsioone nõuda. küsimus sellest, kas äkki nüüd äh, sekkutakse parlamenti suveräänsusse. mina ise olen ju endine mm, Rahvusparlamendi liige ja Euroopa Parlamendi liige ning ma saan väga täpselt aru sellest, missugused on parlamentide pädevused eelarve küsimustes. me kuidagi ei riku demokraatlikke põhimõtteid, vaid hoolitseme selle eest, et liikmesriigid ise täidaksid neid samu reegleid, mille osas nad on äh, ise kokku leppinud ja mille osas nad kohustused on võtnud lepingutega nii lihtne see ongi. millised on Euroopa poolaasta mõjud tulevasele tööle? see on üks osa kogu sellest üleüldisest paketist. ühelt poolt on siis tugevam fiskaalne eelarvete konsol-, konsolideerimine, struktuurireformid, samuti finants äh,, <clears throat> finantsstruktuuri äh, tugevdamine, nii nagu mu kolleeg ütles, järgmisel nädalal peab ülemkogu vastu võtma poliitilised võtmeotsused selles valdkonnas ning andma poliitilised suunised komisjonile ja liikmesriikidele seoses selle tulevase tööga, mida majandus- ja eelarvepoliitika järelevalve osas tegema hakatakse. proua eesistuja, lõpetuseks ütlen järgmist. majandusjuhtimise ja poliitikareformid, mida me praegu oleme Euroopa Liidus välja töötamas näitavad seda, et Euroopa on kriisist võtnud õppust ja nüüd täie otsustavusega, otsustavusega on hakanud tegutsema, aga kriisist ülesaamise, äh, kriisist ülesaamine ei ole veel tagatud ning ei tohi mitte lasta ennast uinutada sellest suhtelisest Äh, rahulikust olekust praegu finantsturgudel, vaid me peame ikka edasi liikuma oma reformidega, peame olema targad ja otsusekindlad selles asjas ning siis meil õnnestub äh, pöörata uus lehekülg ja kui eelmine aasta oli kriisiaasta ja ellujäämise aasta euro jaoks ja Euroopa jaoks, siis võiks ju see aasta olla reformide aasta ja Euroopa majanduse elluäratamise aasta, suur tänu um,! I... suur tänu! tuleb tunnistada, et praegusel hetkel on sõna palunud ainult kaks inimest. kolm. kui mõni majanduskomisjoni liikmetest soovib ka sõna, ahah, nüüd on päris palju sõnasoovijaid kohe. kõigepealt Tšehhi senatist. härra Ševtšik Euroopa asjade komisjoni esimees. kuulame ära mõned küsimused järjest ja, ja siis tuleksid vastused. suur tänu, proua esinaine. tuleb tunnistada, et ma hindan vägagi asjaolu, et meil on nüüd võimalus arutada seda põhimõtteliselt valitsustevahelist teemat siin parlamendis. ma hindan seda võimalust väga teisalt olen mõneti mures selle üle, et me räägime siin väga olulistest meetmetest, mille Euroopa Nõukogu peaks vastu võtma kümne aasta pärast ning me ei tea täpselt, millised need meetmed välja näevad. ma, ma küsiksin volinik Reenilt ja teistelt eeskõnelejatelt, vahest te selgitaksite neid meetmeid edas-, edasi? mina isiklikult ei tahaks olla peaministri naas, kes kell üksteist õhtul saab teada uutest meetmetest, mille osas tuleb vastu võtta otsus tunni või pa-, kahe jooksul. me ei tegele siin ju kriisi leevendamisega, vaid räägime sellest, et need meetmed peaksid aitama tulevasi kriise vältida kriis laheneb iseenesest juba minu arvates. see arutelu on käinud juba pikemat aega, meie parlamendis räägime me sellest iga päev. seega vahest räägiksite detailsemalt nendest meetmetest, mis vastu võetakse. me peame tagama, et teatud poliitilised grupeeringud peaksid ka ikkagi alati aru meile andma, kuigi nad sageli teevad palju, annavad palju lubadusi ennem valimisi ja pärast neid ei täida. suur tänu, nüüd äh, Leedust härra Andrian Kaatis okay.. suur tänu teile. ma tahaksin äh, mõningaid äh, mõtteid välja öelda. kõigepealt Euroopa pakt katab mõningaid selliseid küsimusi, mis on juba eelnevalt kaetud stabiilsuse arengupaktiga ja Lissaboni leppega, nii et mõnes mõttes on siin tegu dubleerimisega. milleks seda vaja oli? see ei too ju mingisugust lisandväärtust, sest Eurotsooni kuuluvad riigid ja need, kes Eurotsooni ei kuulu, on ju ometi täiesti erinevas olukorras. Need riigid, kes Eurotsooni ei kuulu, neil on oma valuutad, erinevad valuutad ning nende pangandus- ja rahandussüsteeme on täiesti erinevad. meil on näiteks äh, valuutakomiteede süsteem Leedus ning äh, meie äh, valuutat, rahvuslikku valuutat ei saa seega devalveerida nii et erinevusi on tõesti väga palju. kas Euroopa pakt ei muuda veel raskemaks Eurotsooniga liitumise mõningate riikide jaoks, meie oleme pisut selles osas mures. teiseks veelgi küsimusi, mis on esile kerkinud. näiteks Ecofinis kontroll ex ante eelarve küsimustes, see on oluline, kuid ekspost kontroll on samuti väga oluline. ja seda just rahvusparlamentide jaoks, selleks et teada saada, kuidas nad läbivad mitte ainult ex-ante, vaid ka ekspost kontrolli. sellega on seotud ju väga vastutusrikkad küsimused. see aitaks meil teada, kus me praegusel hetkel oleme ja kas meil on võimalik oma lubadustest kinni pidada uh,. The commissioner was looking at me earlier. volinik juba vaatas minu poole, arvates, et et nüüd hakatakse küsima paljudel teistelgi teemadel, mitte ainult selle pakti kohta aga kuna meil on aega, siis võib-olla tõesti võiksime vastata igale küsimusele eraldi. ei pea neid kõiki kokku koguma. Olle, räägi siis paktist. suur tänu, tegelikult ma lihtsalt soovisin teada saada, kus kohas see kõneleja istub, sest ma ei näinud teda Jean-Claude Juncker, Eurogrupi president, on vahest kõige paremini kvalifitseeritud inimene sellest rääkima, sellest, see otsus võeti vastu Eurotsooni tippkohtumisel. aga mis puudutab Euroopa Ülemkogu alaseid ootusi järgmisel nädal, nädalal, siis nõukogu peaks tõesti vastu võtma otsuseid kõikides valdkondades, eelarve konsolideerumine näiteks, mis puudutab ka liikmesriikide vastutustundlikku käitumist ning stabiilsus- ja kasvupaktist kinnipidamist. näiteks Portugal on astunud olulisi samme eelarve konsolideerumise, konsolideerimise suunas, nagu ka teised riigid. teiseks meil on tarvis poliitilist kokkulepet alalise Euroopa stabiliseerimismehhanismi loomiseks ning äh, finantsstabiliseerimisvahendi loomiseks. samuti ootan ma, et toetataks tugevalt õigusloomelist paketti majandusjuhtimise valdkonnas ning viidaks lõpule ka finantssektori sa-, sammud seoses finantsi, äh, seoses pankade stressitaluvustestidega. niisiis, ületamaks see äh, hiljutisem, mitte viimane, aga äh, hiljutisem kriisilaine, siis tuleb silmas pidada, et kriis on nüüd Äh, erineva loomusega, mitmes Euroopa piirkonnas on tegemist panganduskriisiga, teistes jällegi riigivõlakriisiga ning teie parlamendisaadikutena võite ju tegelikult näha, et üldiselt Euroopa majandus on taastunud, reaalmajandus on jätkusuutlikum, aga teisalt paraneb järk-järgult ka tööhõive, aga ohuks on endiselt need äh, tormid finantsturgudel, millele tuleb selle kõikehõlmava äh, otsusega vastu astuda, otsus tehakse siis ülemkogul järgmisel nädalal. Jean-Claude vahest nüüd tutvustaksid ECOFIN-i tegemisi pidades silmas reede õhtu, laupäeva hommiku otsuseid. ilmselgelt rahandusministrid soovivad äh, natukene rohkem detaile näha otsustes kui peaministrid. suur tänu. jah. ma tahaksin vastata Leedu kolleegi küsimusele ma olin sellesama küsimuse üsnagi sarnaselt esitanud. Eh, sest Europakt või konkurentsipakt ei oma mingit lisandväärtust. mina olen tegelikult üsnagi eh, jahmunud. minu kogemusega on hämmastav vaadata, eh, millist, kuidas tekivad mingisugused, äkki kerkivad mingisugused teemad üles, mis tungivad peale nagu lained rannikule ja keegi ei mõtle selle peale, et miks lained tekivad. sest meil on äh, stabiilsus äh, ja arengupakt, äh, meil on integreeritud suunised, me igal Eurogrupi kohtumisel vaatame üle kahe liikmesriigi olukorra, kontrollime olukorda riigist riiki, et äh, nad äh, vajaduse korral äh, muudaks oma poliitikat, nii et tekib küsimus, et milleks siis see pakt euro heaks. sest on üks selgitus, mida ma teile ei jaga, edastama, teine aga väidab, et oli vaja erinevad majandusjuhtimise aspektid suunata ühe pealkirja alla ning äh, siis mõte, et liikmesriikide valitsusjuhid ja peaministrid äh, kontrolliks äh, seda, mis toimub majandus- ja finantsvaldkonnas, see on võib-olla midagi uut. ma tahaksin teile öelda seda, et ei ole sugugi mitte selge, et see pakt toimima hakkab. kujutage kui te nüüd vaatate, eh, mida soovivad teha seitseteist eh, Eurogrupi kuuluva valitsuse juhti, mida soovivad teha nende kümne liikme riigi valitsusjuhid, kes Eurosse ei kuulu, vaatame, millised lahendused pakutakse välja ühelt poolt ja teiselt poolt vaatame, millised, eh, millise sisuga ettepanekud on, mis puudutavad näiteks koolitusküsimus, eh, palkade küsimus eh, või näiteks töö, töö, teenindussektori arengu küsimus, ühesõnaga me näeme, et et see asi ulatub palju kaugemale kui ainult ühe riigi valitsusjuht näiteks eh, võtkem eh, proua Merkel, temal on ju teatavasti väga suur roll Euroopas, eh, ta teeb väga tihedat koostööd Prantsusmaale, Prantsusmaaga. Saksamaa tegi ettepaneku indekseerimissüsteem ära kaotada. kui ma sellest mõttest rääkisin mõningate peaministritega, ma ütlesin, et on hast-, halvasti selgitatud, mis erinevus on Luksemburgi ja Belgia süsteemide vahel. E, nemad jällegi ei teadnud, et selline erinevus olemas oli. ja minu jaoks oli see üllatus, et paljud peaministrid seda ei teadnud ja et nende oma koduriikides oli samuti erinevus indekseerimiskoha peal kui peaministrid ei tea, millised väikesed erinevused on meil sotsiaalpartnerite poolt äh, läbirääkimistel välja käidud ettepanekud, see on minu meelest täiesti uskumatu, see on arusaamatu, et see võimalik võib olla kui me ei suuda selliseid asju selgeks teha, siis on see Europakt juba surnult sündinud. see on äh, Te teate kõike, olete kõike näinud, kas teie teate, et kahe tuhande viie aasta, aasta suvel me tegime noortepakti kas te olete sellest midagi kuulnud? ma arvan, et mitte. ja räägiti sellest kui ühest suurimast tähtsamast hetkest Euroopa ajaloos, keegi ei mäleta sellest enam midagi. see on kõik unustanud. kui peaministrid soovivad pakti euro heaks rakendada, siis peab selleks tegema äh, Äh, väga palju, komisjon peab samuti oma äh, poolt midagi ära tegema, Ökofin, Eurogrupp, kõik peavad osalema selles töös. ja peab vaatama ka seda, milline Euroopa Parlamendi äh, roll selles kõiges on, minu meelest peaks olema väga oluline ning me peaksime samuti ka rahvusparlamentide huvi äratama selle küsimuse vastu nii et lisandväärtust ei ole ja samuti on meetodi, kasutatavate meetodite osas küsimusi. ning põhimõtteliselt võib öelda, et tegu on Eurotsooni küsimusega ja meil on suurem vajadus korralikult koordineerida me ei tohi samas hakata lõhet tekitama eurotsooni liikmete ja eurotsooni mitte liik-, kuuluvate liikide vahel. selle tõttu meie Leedu sõbrad, Poola sõbrad äh, on nõudnud, et äh, seitseteist eurotsooni kuuluvat riiki ei äh, töötaks majanduspoliitikat väljatöötamisel üksi, vaid et äh, äh, teised riigid peaks saama selles töös osaleda. mina teen koostööd äh, kahekümne seitsme liikmesriigi rahandusministritega selles osas. meil ei ole praegusel hetkel ühtegi sätet, mis oleks midagi uut, mingit innovaatilist mis pakuks uusi võimalusi sellesse, kuidas Eurotsooniga liitumada ja ma olen täiesti kindel selles, et eh, Eurotsoon ei jää suletud eh, klubiks ning kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, kes seda soovivad, peavad saama euroga ühineda ning eh, õiguslik analüüs peaks tegelikult nõudma seda, et kõik riigid, kes äh, äh, tingimused täidavad, peaksid kohustuslikus korras euroga ühinema. küsimus äh, peaks olema kohustuslik, see, kes tingimused täidab, peab euroga ühinema. ma tean, Rootsi, tean hästi, et rootslastel on hoopis teistsugune arvamus selle kohta, eriti selles, mis puudutab Maastrichti lepingut ning majanduspoliitikate koordineerimine Euroopa semestri ajal on ex ante eh, majanduspoliitikate kont-, eh, koordineerimine on väga oluline, kuid kontroll ex post peab jääma liikmesriikide eh, kompetentsi ja rahvusparlamentide kompetentsi. sest nemad tegelevad ju eelarvete küsimustega ja samuti peab selle arutama ka Euroopa Parlament nii et lisaväärtust ei ole ja karta pole midagi. Well, uh, suur tänu! see nüüd äh, peaks küll asjad natukene elavamaks muutma meil siin ja võib-olla oi, ja üks küsimus oli ju veel. Euroopa või eelmise nädala, eelmise reede äh, tulemustest ka. eile ma kohtusin Eurogrupi esindajatega, et rääkida siis sellest, et Euroopa äh, Eurogrupi liikmed on teinud ilu-, tublisid edusamme, see puudutas näiteks laenu äh, küsimusi neljasaja neljakümne mm, miljardi osas ning et me leidsime, et meil on vaja äh, stabiilsus äh, elemente äh, sisse tuua. kuid me ei ole kokku leppinud erinevates küsimustes, nagu näiteks Kreeka ja oleme pikendanud äh, Kreeka tagasimaksekohustuse seitsme ja poole aastani. kuid äh, me ei olnud tulevaste hinnastamiste osas kokkuleppele jõudnud. ma pean ütlema seda, et Eurogrupi tasandil me ei ole väga suuri edusamme teinud, sest eh, Euroopa stabiilsuse koha pealt on eh, paljudel liikmesriikidel seisukohad väga erinevad ning eh, ma kutsusin kokku Eurogrupi esindajad järgmiseks esmaspäevaks. ja see, tegelikult peaks sellest kokku saama kõik kakskümmend seitse liikmesriigi ungarlased peaks seda juhatama, kuna tegu on jutumärkides illegaalse eh, kohtumisega, sest seal eh, ei osale mitte Eurogrupi liikmed, vaid kahekümne seitsme liikmesriigi liikmed. nii et minu kolleegid sundisid mind olukorda, kus ma pidin seda koosolekut juhatama hakkama ja meil on seega esmaspäeval vaja veel üks koosolek korraldada. et ette valmistada Euroopa Ülemkogu kahekümne neljandast kahekümne viiendaks märtsiks. meil on vaja vastust eurotsooni võlaprobleemidele ja see ei tohi kindlasti eh, ei tohi olla väga eemaldatud finantsturgude küsimuse arutamisest. meie probleem on see, et meil on, kipume eh, liialt pikalt asju arutama, see puudutab ka näiteks finantsturgude probleemide arutamist, kui me oleksime pisut tarksemad, kiiremad innovatiivsemad, meil oleks suurem kujutlusvõime, siis eh, meil oleks eh, võimalik finantsturgudest kiiremini reageerida, me saaks enne tegutseda kui nemad, seni kuni me seda teha ei suuda, siis me sõrgime neil sabas ja see tähendab seda, et on vaja muutusi läbi viia. Uh, thank you very much, I, I just suur tänu! ma ei tea, kas te kuulasite kõrvalt või lugesite kõrvalt minu kõnet? aga nüüd on meil terve hulk inimesi, kes soovivad sõna, kõigepealt sõna Euroopa Parlamendi poolele ja annan sõna selles järjekorras, nagu need esitati. ja nüüd siis Nicolas Šuntes. suur tänu, proua eesistuja. tuleb tunnistada, et raportöörid on püüdnud siin asju selgitada veidikene, aga tegelikult on nad tekitanud äh, segadust rohkem, nii kui asi väärt on. palju on segadust rahva hulgas? majandusjuhtimine Euroopas, semester, konkurentsivõime pakt, kõik asjad tekitavad segadust ja Europakt nüüd kõik need asjad on üksteise otsa kuhjatud ning meil on siin mingi võimuvõitlus äkki hoopis käimas. karm sõda erinevate Euroopa institutsioonide vahel. nõukogu, parlament, kõik need teised, ka rahvusparlamendid on siin <clears throat> mängus ja mõned institutsioonid on jälle välja jäetud, näiteks need rahvusparlamendid, kes ei võtnud osa või siis näiteks need, kes lükkavad asja tagasi. Europakt, võtkem Europakt, kas see tähendab seda, et hakkame kuidagi tagaukse kaudu lepingut muutma, et seda avalikkuse proovile panna, selle asemel seda avalikkuse ette proovile panna kasutame jälle neid tagaukse meetodeid. kõik see eelarvedistsipliin ja kärped, kõik see nõuab palju enamat koordineerimist ja koordineerimis, koordineerivat <clears throat> lähenemist vajame ka tööhõive puhul. aga mina ei saa küll praegu sellest asjast aru, siiamaani on kogu see koordineerimine olnud Saksamaa poolt Äh, algatatud ja kõik teised riigid peaksid nüüd nagu Saksa mudeli järgi käituma, kas see on kellegi mingi nägemus või visioon, kas keegi usub, et see on võimalik, et meil õnnestub luua mingid väiksed Saksamaad ja kas see kõik Euroopa probleemid siis lahendab? võib-olla sellest piisab, aga saite minu küsimuse ideest aru, aitäh! suur tänu, järgmine kõneleja on Austriast, härra Stumail suur tänu. ma arvan, et meil on kõigil hea meel selle üle, et meil Europakt on ja tänama peaks kõiki, kes aitasid seda paika panna. aga kuna <clears throat> poliitikas on ikka nii, et lõpuks saavutatakse see, mida saavutada on võimalik, ehk siis kõige väiksem ühine nimetaja. ja kui mõelda, mis oleks võinud saavu-, mida oleks võinud saavutada, mm, seda oli ju palju rohkem, aga tegemist on siin Euroopaga, meil on oma valijad, inimesed kodus ja meie peame ju nende ette minema ja asju seletama hakkama oma rahvale. ja raske on neile seletada, et ei ole eurokriis, teatud euroriigid on need ainult. ja räägitakse juba et me peame kedagi hakkama siin välja aitama. aga tegelikult on jah, osad riigid ainult, kellel on häda. ja siis meilt küsitakse, et aga meil on ju see Maastrichti leping ja kriteeriumid ja <clears throat> seda kõike esitatakse nagu mingisuguse eduna ja Europakt samuti, sedagi esitatakse eduna. aga kui mina lähen oma valijate ette kodus ja mida ma neile siis räägin, kui nemad minult küsivad, miks te arvate, et nüüd meil asi läheb paremini kui eelmistel kordadel? suur tänu. võtan veel kolmanda kõneleja ja siis võib-olla mõned vastused. nüüd Kreeka, proua Papandreou, palun. suur tänu, proua eesistuja. tahaksin tänada täna seid kõnelejaid. ma arvan, et tõesti on väga hea, et me saame siin arvamusi vahetada. institutsioonide esindajatega, nii liikmesriikide kui ka Euroopa Liidu omadega. see kõik on muidugi hea. ja me peame hoolitsema selle eest, et me kõik ühiselt oleme huvitatud nendest asjadest, olgu nõukogu või parlamendid see on parim viis, kuidas tagada seda, et institutsioonid ei jää kaugele äh, kodanikest, eriti sellisel ajal, kui neid otsuseid vastu võetakse, mis võivad mõjutada ka meie kodanikke ja suurendada bürokraatiat. ja võib-olla on hea meeles pidada seda, et inimesed vaatavad meid ja nad ei kiida alati kõike heaks, mida me teeme. aga hea on nüüd see, et meil on olemas juhtimise jaoks, majandusjuhtimise jaoks sidus raamistik, koordineerimine on selles valdkonnas esmatähtis ja mulle on jäänud mulje ja ma usun, et teised nõustuvad minuga samuti, et jälle me teeme jälle liiga vähe ja liiga hilja. ja need otsused, mida niimoodi vastu võetakse, neil ei ole seda mõju, mida neilt loodetakse nõukogu võttis alles hiljaaegu vastu otsuseid ja me ei tea, kas need hakkavad lahendama Euroopa probleeme, rääkimata Kreeka probleemidest. ja ma kujutan ette, et õige pea tuleb meil jälle uusi otsuseid vastu võtta. see ei tähenda muidugi seda, et mingisugune kindel lahendus on olemas europrobleemidele, või Euroopa probleemidele. eelarvedistsipliin on muidugi väga tähtis. ja loomulikult peame me vaatama ka tuleviku suunas, aga kas sellest on küllalt? kas meie probleemid on ainult või, või peamiselt eelarveprobleemid? ma arvan, et meil on probleeme, mis on, tulenevad pangandussüsteemidest, kas, kas meil on reformid suunatud kogu finantssüsteemi, laenude võtmise ja andmise süsteemi <clears throat> parandamiseks. mäletate, kahe tuhande kümnendal aastal said äh, riskifondid äh, and-, andsid äh,, olid riskifondide tulemused sellised, et nende juhid said suurepäraseid preemiaid ja Euroopas ega ka mujal ei võetud tarvitusele vajalikke meetmeid selleks, et neid olulisi finantsturgude osasid kuidagi kontrollida saaks. Euroopa kodanikud, meie tavainimesed, nemad maksavad kõik selle kinni. ja nemad peavad selle kriisi kogu raskust taluma. nüüd meile räägitakse seda, et meil on kasvu- ja stabiilsuspakt, mis moodustab osa ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast. ja loomulikult meil tuleb seda aktsepteerida, aktsepteerida ka seda, et Lissaboni strateegia läks lörri. kas meil siis nüüd on võimalik konkureerida Hiinaga, Indiaga äh,, Araabia maadega, arvestades veel seda, mis kõik seal praegu on toimumas kas me oskame ette näha meie reaktsioon, oma vajalikke vajalikku reageerimist kõigile nendele sündmustele. püüame vähendada defitsiiti ja võlgu eh, siin oma riikides, aga ja kas me saavutame eh, teadus- ja arendustegevusest parimaid tulemusi, kas me mõtleme tulevaste põlvkondade peale, nõnda et nad lihtsalt ei päriks meilt äh, ainult madalamaid, äh, väiksemaid defitsiite, vaid et äh, neil oleks ka haridussüsteem ja teadus- ja arendustegevus sellisel tasemel, mis neid tulevikus edasi viivad. muidu, kui me midagi ei tee, siis ei ole nende jaoks meile midagi head jätta. võtan veel ühe kõneleja Euroopa Parlamendist, Astrid Lulling, kas olete valmis? Merci, madame la president. suur tänu, proua esinaine kõigepealt tahaksime tänada härra Junckerit suurepäraste selgituste eest Europakti asjus. naiivsel kombel oli mulle jäänud mulje, et see six-pack, need komisjoni kuus ettepanekut majanduse juhtimiseks ning eelarve konsolideerimiseks et me pidime keskenduma nendele ettepanekutele. ja tegelema nendega kaasotsustusmenetluse käigus, vähemalt neli tükki nendest langeb kaasotsus, otsustusmenetluse alla. minul oli jäänud selline mulje. aga nüüd tuleb välja, et me, on olemas see kurikuulus Europakt ja ma olen segaduses. meie peaksime olema huvitatud sellest komisjoni ettepanekust et me jõuaksime omavahel ka korralikule kokkuleppele, olgu nii need asjad päris ei ole aga tuleb tunnistada, et kuidas seda nüüd diplomaatiliselt öeldagi, ma olen mõneti hämmingus hiljutiste arengute üle. mul on mõned küsimused, aga täna hommikul kohtusime me ka proua Legardi ja härra Schäublega. härra Schäuble juba rääkis meile sellest, mida Saksamaa on ette võtnud, ta rääkis miljarditest, mis kulub uue Euroopa stabiilsusmehhanismi rahastamiseks. kas asi on tõesti nii, et, et pakti jaoks eraldatavad summad on, on need miljardid, mil, mille liikmesriigid peavad eraldama kohe. ma sooviksin siin selgitust, sest ma ütlesin ka härra Schäublele, küsisin temalt, kas, kas need maksed on vaja teha kohe või mitte. vahest selgitaksite, kuidas need asjad hakkavad käima ka kohustuste jagamise rindel stabiliseerimismehhanismi loomise ajal. meil oli võimalus ära kuulata ka proua Lagarde finantstehingu maksu asjus. parlament oli saanud juba infot, nagu te teate, enamus, parlamendi enamus toetas seda ettepanekut aga me ei rääkinud ainult Eurotsoonist. proua Lagarde täna hommikul teatas, et see maks võidakse kehtestada ainult Eurotsoonis. ma ei tea, kui palju härra Cameronil siin öelda on, võib-olla see ei juhtugi, aga viimane küsimus euro võlakirjade kohta, me oleme sellest palju rääkinud, sakslased ei taha sellest midagi kuulda, aga euro lõpule. aga meiegi siin komisjonis peame otsustama, mida me võtame täpselt ette majandusjuhtimispaketiga ja ma ei arva, et seda instrumenti peaks kasutama lihtsalt võlgade rahastamiseks mõistlikumate intressimääradega. samal ajal kõik ju teavad, et eurovõlakirjad mingil hetkel ikkagi tekivad. härra Rehn, vahest selgitate, millised oleks vajalikud eeltingimused eurovõlakirjade loomiseks, et nad muutuksid millekski iseenesestmõistetavaks? ja millised tingimused nendega kaasas peaks käima? suur tänu, vastakem nüüd. kõigepealt härra minister kõik ei pea ju kõikidele küsimustele vastama. aga loodetavasti kolme peale suudab keegi teist ka, suudate te kõikidele küsimustele ka ära vastata. aitäh, Sharon! alustuseks tahaksin ma öelda, et ma nõustun sajaprotsendiliselt meie Austria kolleegiga, et meil ei ole tegemist eurokriisi, vaid mõningate Eurotsooni riikide rahanduskriisiga mõneti tuleb tunnistada, et probleemid tulenevad suuresti just meie edukusest. euro on kahe, kaheteist aasta jooksul olnud väga edukas. vaadakem minevikku. euro tuli üheksakümne üheksandal aastal, ta äh, muutus järjest tugevamaks ning siis äkitselt ründas teda maailm, ülemaailmne rahanduskriis tõeline süüdlane ongi just see, et euro oli nii edukas. eurotsooni riikide taga o, o, e, oli siis tugev see finantssüsteem. seetõttu meie Euroopa majandustegelased, poliitikud soovivadki reageerida kõikehõlmavalt nendele vastukutset, väljakutsetele. aluslepingu muutmine on osa sellest reageeringust. majandusjuhtimise pakku-, pakett või need kuus õigusakti peaksid olema ka kõikehõlmava reaktsiooni osaks. täna äh, kõne all olev Euroopa poolaasta ning kogu see protseduur saavutamaks sidusamat majanduspoliitika koordineerimist on osa sellest kõikehõlmavast reaktsioonist Europakt ja konkurentsivõimepakt on samuti osa sellest protsessist. seal on veel teisigi elemente. finantsteenuste määrustik näiteks. armas Sharon kokkuvõtteks tuleb tunnistada, et tõeline süüdlane meie praeguste probleemide puhul on, ongi euro edukus. ning ja me peame tõesti tugevdama seda finantssüsteemi, mis on Eurotsooni riikide taga. me peame paremini koordineerima oma majanduspoliitikat, aga tegemist on järk-järgulise protsessiga. võib kuluda veel paar aastat, ennem kui me võime ennast edukaks lugeda ja oleme saavutanud integreeritud äh, Euroopa majanduse. suur tänu! olid suunatud vist sinule, Jean-Claude. vahest vastaksid? Je réponds d'abord aux questions que je vais laisser ma vastan kõigepealt neile küsimustele, mida vahel, muidu me jagame veel küsimused omavahel ära. me kuna tal on enamasti õigus, siis ma eelistan, et komisjon vastaks vastaksin kõigepealt Kreeka kolleegile. ja Europakt lepiti kokku valitsuste vahel et valitsused, kes on selle eh, pakti kokku leppinud, nüüd äh, alluvad parlamentaarsele kontrollile oma kodumaal. meil käib see nii, et äh, enne kui me seitsmeteistkümne kohtumisel osaleda sain, ma pidin ma selgitama, äh, millist seisukohta kavatsesin ma Brüsselis toetada Europakti osas. pidi ühtlasi ka selgitama peaminister seda, et eh, millised reformid tema meelest tuleks läbi viia. märtsi lõpus, kui ülemkogu lõpeb, toimub meil taas parlamendi täiskogu, kus peaminister peab selgitama, mida me Brüsselis tegime või tegemata jätsime. ja kui ei olda nõus sellega, mida valitsus tegi, siis eh, Äh, esi- um,, esitatakse valitsusele umbusaldusavaldus. me oleme kõik vastutavad oma valijate ees, äh, oma parlamentide ees. me oleme muutnud Eh, oleme erinevaid lepinguid eh, sõlminud ja need, kõik need eh, küsimused, mis on juba seotud Lissaboni leppega, näitavad, kui oluline on riiklik vastutus. meil on ühtsed eesmärgid ja me peame valima riiklikel tasanditel sellised ähm, lahendused, mis riigi, iga riigi jaoks kõige paremini sobivad üheksakümne seitsmenda aasta ülemkogu deklaratsioonis eh, räägitakse eh, uutest eh, meetoditest majandusjuhtimise parandamiseks ning mõelgem selle peale, mida pakkus meile Lissaboni agenda. kahe tuhande kümnendal aastal pidi Euroopast saama kõige konkurentsivõimelisem osa maailmast. me me võtsime selle vastu suure kirglikkuse ja suure, suurte aplausidega, aga mis sellest kõigest sai? kõik see, mis oleks pidanud täidetama Lissaboni agendaga seoses, reforme läbi siiski ei viidud, sest hindamisprotsess jäi ära. keegi ei tegelenud Lissaboni agenda edusammude jälgimisega. Europakt on tegelikult põhimõtteliselt äh, äh, õpik, kus seletatakse meile meetodit. me ütlesime ühtlasi ka seda, et valitsused peavad vaatama, mida teised valitsused teevad. me ei taha kõike saada väikesteks takstasteks, meil on teisigi eesmärke elus ja, ja Suurhertsogiriigist ei saa äkki väike Saksamaa, ei ole mõtet eh, liialt regionaalseks eh, muutuda. mul on väga hea meel, et meil on vähem regionaalseid probleeme kui Saksamaal see tähendab seda, et me saame tegutseda ilma, et pidevalt sekkutakse meie tegevusse regionaalsel tasandil. on äh, väga hea, et meil ei ole vahetu jälle pidevalt igas Luksemburgi osas äh, valitsus ja mis peaks meil hakkama äh, uuesti, uusi probleeme tekkima. me teeme samas tööd äh, sakslaste, kõigi teistega ühiste eesmärkide nimel. me oleme unustanud Euroopas, et me peaksime äh, võtma, õppima uuesti rõõmu tundma äh, koostöö tegemisest. sõna Euroopa ma ei arva, et me kõik, ma äh, oleks parem kui keegi teine, kuid äh, kuna mul on võimalik rääkida, siis ma vähemalt teen nii, nagu ma teaks rohkem kui keegi teine. me, kui me hakkame, peame õppima iseendast lugu pidama, me unustame selle ära me peame tahtma rohkem Euroopat, meil on vaja miinimum Euroopat vähemalt. ja vastus proua Lullingile viiesaja miljardi kohta. me peaksime rääkima sellest, kuidas teha, et me jõuaks äh, laena, viiesaja miljardise laenamisvõimeni. E, ning seitsmeteistkümne nõukogu ütles, et see polnud ka midagi uut. et äh, ühest küljest peaks äh, üks osa olema garantiisid ja teine osa sissenõutav, teine osa peaks olema sissenõutavad. ja selles osas me peaksime mõtlema. olla, kuidas meil peaks, kas meil saaks olla efektiivne laenamisvõime ja me peame mõtlema selle peale, kuidas me seda teeme, millal me seda teeme ja kas on võimalik kapi, kapitali suurendada finantsstabiilsuse saare suurendamiseks, sest äh, me nägime ette nelisada nelikümmend äh, ja äh, garantiide osas toimus väike tagasilöök ja praegu oleme jäänud kahesaja viiekümne miljoni juurde, minuti juurde, kuid me peaksime jõudma siiski neljasaja neljakümneni. kuigi mõned arvavad, et et seda küsimust peaks veel edasi uurima. me peame teadma, kuhu me läheme elus, proua Lulling, me peame, peame teadma, kuhu me suundume ja ei ole võimalik, et kõik probleemid alati lahenevad. ning see summa, mille me kavatseme stabiilsusinstrumendi jaoks kasutusele võtta, on seotud Eurostati poolt kasut-, vastatava küsimusega on seotud Euroopa võlakoormaga. Eurostat on sõltumatu äh, organ, sõltumatu Euroopa Liidust, kuid liikmesriikide poolt koostatud või kokku pandud. kui see Euroopa stabiilsusmehhanism omab piisavat autonoomiat, siis need kapitali äh, siirdeid ei loetaks riigivõla osaks, vaid pigem investeeringuks, kui niimoodi võib seda väljendada. aga mm, näiteks siseriiklikes eelarveseadustes, näiteks Saksamaal, moodustaks see defitsiidi osa, vaatamata sellele, et see Euroopa tasandil võlaks ei loeta. aga Saksamaa tasandil loetaks seda Äh, iga-aastase defitsiidi osaks. Äh, see on siis äh, kasapõhise aruandluse mõttes. vot sellise vastuse oleks pidanud härra Schäuble teile andma. mul on ISE. kas Olli tahaks midagi juurde lisada veel? aitäh. mitte eriti palju võib-olla sellel teemal, sest ma arvan, et härra Juncker siin valib endale kõige paremad küsimused, millele vastata ja siis äh, vähem kenad vastused jätab mulle välja öelda, kuid ma olen sellegipoolest euro, eurorühma esimehele tänulik, et ta annab mulle ka sõna. võin muidugi mõned uued küsimused küsida. lahked? meil on alati, teil on alati probleemid silme ees, aga meil on tarvis lahendusi. alustuseks küsimus proua Lüllingilt, mis on seotud eurovõlakirjadega. ma mõistan, miks Jean-Claude selle küsimuse mulle lükkas vastata. eurovõlakirjad on minu jaoks alati intellektuaalselt huvipakkuvad olnud. see pakub palju võimalusi ja alternatiive selleks, et välja töötada need eurovõlakirjad ning kõige mõistlikumad mõtted on tulnud ühelt mõttekojalt, kus jagatakse võlakirjad siis sinisteks ja punasteks ehk siis need, mis peavad katma rahastamist, jäävad allapoole Maastrichti kuuekümne protsendi kriteeriumi, neid võiks lugeda sinisteks nõndanimetatud siis, aga kui te omaette toimetate, siis maksab te palju kõrgemaid intressimäärasid, kui need on tegemist, kui on tegemist siis riiklike võlakirjadega ja neid võiks siis lugeda punasteks, aga me muidugi ei toimi ja tegutse siin vaakumis. <clears throat> meil on väga konkreetne kriisiolukord käes, sellepärast peame otsima ka praktilisi ning pragmaatilisi lahendusi ning võin teile öelda seda, et tegime läinud aasta maikuus, üheksandal mail ettepaneku, see oli siis äh, nädalavahetusel pärast Kreeka paketti ja sellel nädalal olid turud äh, jälle hakanud äh, tormitsema ja intressimäärade vahemikud kasvasid veelgi ning siis äh, Eurotsooni tippkohtumine toimus reede õhtul ning äh, anti komisjonile ja liikmesriikidele üles, ülesanne ette valmistada Euroopa finantsstabiilsuse mehhanism, mis me reede õhtust kuni pühapäeva pärastlõunani tegime, oli see, et me panime lauale ettepaneku, muidugi võtsime selle sahtlist välja, panime lauale ning pakkusime välja Euroopa finantsstabiilsuse mehhanismi, mis tugineks kahel elemendil, esiteks ühenduse eelarve tagatistel, mis oleks siis täielikult ühenduse instrument, esimene osa kuni siis Euroopa eelarve laeni kuni kuuskümmend miljardit eurot, mis tuginevad siis tagatistele liidu ühe, või ühenduse Mm, eelarvest ning siis veel olid solidaarsed garantiid, mis tulid liikmesriikidelt. kõik oli väga elegantselt raamistatud ühenduse otsustusprotsessiga. esimene osa võeti vastu ja see ongi täna siis meie ühenduse finantsstabiilsusmehhanism, aga teine osa äh, vaadati väga põhjalikult läbi ja sellest tuli siis see valitsustevaheline süsteem, millest sai finantsstabiilsuse rahastamisvahend vastandina sellele mehhanismile. miks nii läks? sellepärast, et osad liikmesriigid arvasid, et komisjoni ettepanek sarnanes liiga palju juba eurovõlakirjadele, sest kui juba mainitakse solidaarseid tagatisi, siis sellepärast lükati see ettepanek tagasi ning sellepärast lõppude lõpuks juhtus nii, et me olime sunnitud teatud mõttes minema siis sellele valitsustevahelisele süsteemile ja sellest siis parima võtma. niisugune oli taust ja sellepärast praegusel hetkel ma ei ole veendunud, et poliitilised tingimused eurovõlakirjade suhtes oleksid muutunud ning sellepärast me pöörasimegi tähelepanu hoopiski alalise Euroopa stabiilsusmehhanismi äh, käivitamisele, mis juunist kaks tuhat kolmteist siis jõustub ning äh, proovisime paremaks muuta ka äh, laenu mm, võtmise mehhanisme selleks, et me ei peaks tulevikus enam niisuguseid tulekahjusid kustutama ja see Euroopa finantsstabiilsuse rahastamisvahend, ma tean, et te peate kindlasti hakkama selle kohta ka küsimusi kodus vastama ja muideks minu ka-, kaasmaalasi siin täna ei ole, soomlasi ei ole siin, põhjus on väga lihtne, sellepärast et meil on valitsus, meil on valimised kahe, paari nädala pärast ja teiseks täna just praegusel tunnil istub äh, Äh, Soome valitsus koos ja töötab just nende kahe mehhanismi äh, mm, selgitamisega opositsioonile, see ongi see põhjus, miks meil ei ole Soome esindajaid täna kohal ning äh, täienduseks veel Jean-Claude Junckeri sõnadele ütlen ma järgmist. nimelt ma arvan, et meil tuleb töö poliitilise kokkuleppe saavutamiseks lõpuni teha järgmise nädala, järgmiseks nädalaks ülemkoguks ja sellepärast on ka eurorühma erakorraline koosolek kokku kutsutud järgmiseks esmaspäevaks ning ma olen veendunud, et me poliitilisele kokkuleppele jõuame järgmise nädala ülem, ülemkogu jaoks pärast seda, kui ülemkogu kahekümne neljandal, viiendal märtsil oma järeldused teeb, siis peab saavutatama ka õiguslik kokkulepe mõlema nii mehhanismi kui ka finantsvahendi osas selleks, et need äh, laenu andmisvõimet vastavates suurustes saaks siis kasutada. ja see peab toimuma järgmistel nädalatel, nõnda et liikmesriikide menetlused saaks ka lõpule viia mõlema kokkuleppe osas samaaegselt ja et see toimuks kõik, et see saaks kõik valmis suveks. see on väga selge töökava, lähtugem sellest ning ma loodan, et te saate seda toetada, sest pidagem ju meeles, ütlen ju ausalt teile, see oli selle pakti või, või ühise Mm, reaktsiooni, ühise reageerimise teine osa, mis eelmisel nädalal kokku lepiti ja mida peaks siis ka järgmise nädala ülemkogu kinnitama. ühelt poolt oli siis inten-, intensiivsem eelarvete konsolideerimine, eriti just nende riikide osas, mida loetakse eriti haavatavaks. Hispaania on seda juba teinud, Hispaanial on tulemused väga head praegusel hetkel nii Äh, fiskaalse kui ka struktuurse äh, poliitika osas. Portugal tuli välja pärast kolmenädalast suurt tööd väga tõhusate ettepanekutega, tegime, tegi ka koostööd komisjoniga ning paljud teised riigid on alustanud seda tööd, nimelt eelarvete konsolideerimist ja struktuurireformide jaoks valmistumist. ühelt poolt see töö peab valmis saama, teiselt poolt aga on meil tarvis piisavalt tugevaid finants Äh, tagatisi, et vältida ähm, spekuleerimist euro vastu ja lühikeseks müüki euro vastu, et see ei oleks mitte kasulik ega kasumlik, nõnda et me peame tegema tõesti kõik selleks, et tagada finantsstabiilsust Euroopas ning kaitsta veel alles seda tärkavat mm, majanduse kasvu. see on meie kodanike jaoks väga oluline väga ohtlik on ütelda inimest, poliitikutele, et keegi pole eriti sõna soovinud, nüüd on see nimekiri väga pikk. me võtame nüüd kõik küsimused järjest ära ja siis loodame saada lühikesi vastuseid. ütlen teile, kes ootavad yeah,. I have got uh, Christoph Matzeneta and then I from Germany I have both uh, Rosa Binding and uh, Mr Brackman and then from the parliament uh, European Parliament, I've got Annie Podimata, Leonardo Domenici, Carl Haglund, Enrique Guerrero Salom, and Vicky Ford. Um, I'm going to take, and, and you want to Lisa? ja te Lisa ka. nii et kas keegi veel soovib sõna? kena, nüüd on nimekiri on suletud, ei proua Lübner, Lübner ka. nüüd siis peame väga lühidalt kõnelema ning öö, äh, Rahvusparlamendi esindajad kõigepealt ja Euroopa Parlamendis meil on palju kergemal või sagedamini võimalik grillida siin neid äh, kõnelejaid, aitäh! suur tänu, proua esinaine! kõigepealt tahaksin tänada härra Junckerit aususe eest iga nädal tundub, et tullakse välja jälle uute avaldustega riikide päästmisest ja nii edasi. kõik on väga segane. härra Juncker ütles, et finantsturgudel tegutsemises oleme me maha jäänud. liikmesriigid peavad tegutsema. viimase kolme aasta jooksul on, leidis siis aset äh, panganduskriis. Äh, siis sellele korralikult ei reageeritud, kuigi härra Sarkozy üritas seda teha, aga proua Merkel torpedeeris seda ettevõtmist, tegeleti tulekahju kustutamisega liikmesriigid on üritanud hakkama saada majanduslangusega. kahe tuhande kümnendal aastal suudeti vältida majanduse edasist kahanemist. aga olukord on nüüd selline, et spekuleeritakse väga kõrgel tasem-, tasemel, tasemel riikide eelarve puudujäägiga. siin kõrvalmärkusena võib ju öelda, et Kreeka on olnud võlgades juba kolm ja pool tuhat aastat. aga Äh, Euroopa pangad, Euroopa Keskpanki on selles ma-, mängus olnud osalised, on andnud laenu väga madala intressiga. ning spekulatsioonidega teenu-, teeniti kõvasti. kahe tuhande küm-, kümnenda aasta aruanded näitavad, et ka siis teeniti veel kõvasti pankade poolt ning tuleb välja, et tuletõrjujad on muutunud tegelikult äh, äh, tulesüütajateks. poliitiliselt on see olukord vastuvõetamatu. sest lõppude lõpuks olge te kas valitsuse või parlamendi liige, tegutsege te kas Euroopa või riiklikul tasandil, peame me ikkagi ju eelkõige kaitsma Euroopa kodanikke, kes on muutunud meie maksumaksjad siis on muutunud viimase astme laenajateks ning see on vastuvõetamatu. Nad ei saa ju kinni maksta säästupakette, kõrgemaid sotsiaalmakseid, madalamaid, viletsamaid teenuseid ning spekulatsiooni tõttu on intressimäärade vahe laenuturul seitse-kaheksa protsenti. seega, nagu härra Juncker ütles, me peame ise vaatama, kuidas me ennast välja saame sellest august aidata. kõigepealt eurovõlakirjad, mina olen lihtsalt raamatupidaja. aga kõik ju teavad, et kui laenu peavad tagasi maksma viis inimest, siis oht, et laenu ei anta, on palju väiksem, sest riskid on hajutatud. ning laenud on siis ka palju odavamad. seda tuleb meie saksa sõpradele selgitada. just sellist ühenduse tegevust on meil tarvis läbi viia. ning kui majanduskriis jätkub, nagu näiteks Jaapani puhul võib ka näha, siis peame me astuma ka teisi samme, näiteks suured infrastruktuuriprojektid. me ei saa ju oodata, et liikmesriikidest need vahendid tulevad, sest liikmesriigid isegi on võlgadesse uppumas. niisiis suur tänu veel kord, et meil oli võimalus äh, täna neid asju arutada ja uurida, kuidas võiks üles ehitada uusi Euroopa mehhanisme veel üks asi, ma mõistan küll, proua esinaine, et mul on aega vähe, aga juhtivaks jõuks oli krediidivahetuslepingute spekulatsioonid. aga, aga me ei saa seda endale lubada, Kreeka, Iirimaa, Portugal ei tohi muuta maksujõuetuks, sest siis kriis levib ka teistesse riikidesse, nagu Austria või Saksamaa. miks me ei teinud midagi kohe algusest peale, Jean-Claude? me oleks võinud sekkuda otseselt krediidivahetusleping, riskivahetuslepingute turgudele. siis oleks äh, olnud riske palju vähem ning me oleks saanud tegutseda mitmekesisemalt. ning me oleks saanud need spekulatsioonid lõpetada. vabandust, nüüd on meil tõesti vähe aega, kui te soovite ka vastuseid kuulda. järgmisena ära, härra Pindi. Äh, see mitteametlik dokument, millest keegi pole, äh, mida keegi pole lugenud. Saksamaal praegu reformid on sellised, mida, millest keegi tegelikult, millest keegi aru ei saa, võib-olla mõnedes teistes riikides on olukord teistsugune aga see selleks, te rääkisite siin stabiliseerimis, stabiliseerimismehhanismist ja vajalikest ressurssidest. kõigepealt siis sisse makstud kapital, kapital ja siis tagatisrahad. ning siis te rääkisite mil-, ka veel mingisugusest kapitalist, mis on vaja veel leida. vahest selgitate? Te siis ütlesite, et, et seda on võimalik leida, mitte te ainult ei looda. ja millised on need maksete struktuur? stu-, struktuurid, kes täpselt maksab kui palju. kui ma kuulen kolme A-d, siis ma mõtlen reitinguagentuuride peale, kui ma mõtlen reitinguagentuuride peale, olen ma igasuguse ususüsteemi kaotanud. sest nii palju, kui mina aru saan, siis see, mida reitinguagentuurid ütlevad, on täiesti vastuolus olukorraga koha peal niisiis on tehtud ettepanekuid ühenduse lähenemiseks ning see on ka ellu rakendatav, see on meie arvates hea mõte. ma toetaksin siin ka seda, mida ütles meie Austria kolleeg. me peaksime keskenduma ka üksikasjadele, abstraktsel tasemel me oleme loomulikult ühel meelel, kui me räägime eetilistest või moraalsetest küsimustest, siis äh, jah, turud neid alati arvesse ei võta, aga me peame olema vastutustundlikud, riigid peavad tegelema maksetega, äh, pangad säästmiste ja garantiidega, kindlustused äh, omamaksetega. samuti on mängus veel audiitorid, raamatupidajad. jah, me võime öelda, et, et bilansivärised kirjed küll eksisteerivad, kuid tegelikult paljudes liikmesriikides ei ole nad ju lubatud. ehk siis me peame paremini olukorda kontrollima. ei saa ju öelda, et lihtsalt, et riik või pangad peavad midagi tegema. näiteks Kreeka puhul oli tegemist eelarvekriisiga. Goldman Sachs Saksi tegutsemine Kreekas näitas, et on selgelt seotud pankade tegevus ja riikide olukord. Iirimaa kriisi tekitasid ka pangad samuti tuleb vaadata, millistesse varaklassidesse investeerivad kindlustusettevõtted. loomulikult oli mõttekas neid pangad päästa, aga oleks huvitav teada, mida see nii, nii teie poolt nimetatud väike ebaseaduslik grupeering kavatseb ette võtta. selle uue stabiliseerimismehhanismi valguses. ma lihtsalt tsiteerisin teid need niinimetatud ebaseaduslik grupp, mis kohtub järgmisel nädalal. mida nad kavatsevad siis ette võtta? sest inimestele kodus on väga keeruline neid küsimusi selgitada, kui te ütlete, et defitsiit ühes riigis e, ja, ja võlg ühes riigis ei kuulu Euroopa tasandil eelarve puudujäägi arvestustesse sest need maksed ju tekitaksid uusi võlgasid ja keegi peab ju need kaks miljardit kinni maksma. suur tänu, ma pean tõesti paluma, et kõnelejad teeksid lühemalt, muidu me ei jõua vastuseid ära kuulata. härra Brahman. proua esinaine, härra minister, eelkõnelejad main-, märkisid juba ära, et euro on olnud edukas valuuta õnnistaval kombel. ja ta on jätkuvalt seda, vahepeal loomulikult oli majanduskriis, keegi ju ei eita seda, aga mõningad äh, riigid väljusid kriisist edukamalt. ning nüüd on meil tarvis eurosolidaarsust, meil on tarvis hakkama saada olemasolevate probleemidega selgub, et on palju erinevaid päästemehhanisme. Pro-, ja probleem ei olnud ju euros, me räägime siin nendest asjadest seetõttu, et üksikutel liikmesriikidel on võlgadega probleeme, võlgade tagasimaksmisega probleeme. tulenevalt ka sellest, et finantsturud ei soovi rohkem raha neile anda. ehk siis tegemist ei olnud otseselt finantsturu probleemiga vaid üksikute riikide probleemiga. seega tuleb siinkohal silmas pidada solidaarsust, meie liikmesriikide parlamendid pea, peame tagama, et need üksikud riigid saaksid ka nautida solidaarsust meie poolt, väljumaks raskest olukorrast ning tagamaks, et nad on võimelised üldse toimima. Need pääs-, see, need päästmisfondid ei lange ju liikmesriikide parlamentide järelevalve alla Belgia valitsus täna näiteks lahendas ühe väga raske probleemi. Läti on samuti hästi tegutsenud nendest eeskujudest võime me õppida. peale selle on loomulikult probleeme meil ka pangandussektoris ning mujalgi ja need probleemid tuleb lahendada ning loomulikult tuleb neid probleemseid sektoreid paremini reguleerida. miks aga üks tuletõrjeosakond kaebab teise tuletõrjeosakonna peale naabermajas? me praegu vaidleme tuletõrjujate üle ja ei tegele süütajate endaga. see aga tähend-, tähendaks tõelist Euroopa solidaarsust. me peame tegelema probleemi äh, algusega, probleemi endaga, mitte selle sümptomitega. suur tänu, nüüd Euroopa Parlamendi saadikud üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus tükki on soovinud sõna. kui te soovite vastuseid kuulda, siis ärge rääkige kauem kui minut. Anni. Sharon, first of all. suur tänu, Sharon. kõigepealt proua Lullingu küsimuse jätkuks. minu arvates te talle ei vastanud minu vaatenurk on küll erinev, mina olen ka finantsküsimuste raportöör ja ma olen väga rahul sellega, et Euroopa Nõukogu toetas nii kiiresti Euroopa Parlamendi ettepanekut ja kaasas esimest korda nõukogu järeldustesse selge viite finantstehingu maksule. seal viidati, et tuleb kiiresti üle vaadata ka see võimalus nii ülemaailmsel kui Euroopa ja Eurotsooni tasandil kõigepealt küsimus president Junckerile. kuidas te kavatsete edasi tegutseda ähm, selle finantstehingumaksuga? ja teine küsimus, tänane arutelu on väga inspireeriv, aga samuti on inspireeriv tänase Financial Timesi artikkel seal anti hinnang Euroopa Nõukogu tegevusele ja märgitakse ära, et meil on nähtamatu vaenlane, kes võitleb Euroopa liidrite jõupingutuste vastu võlakriisist lahti saamisel ja selle nähtamatu vaenlase nimi on euroskepsis. kuulates nüüd ära kõik meie kolleegide sõnavõtud, siis korduvalt öeldi, et kuidas ma oma valijatele selgitan. võttes ka arvesse asjaolu, et erinevates Euroopa piirkondades on olukord erinev. lõuna pool on kodanikel, arvavad inimesed, et nemad kannavad seda kriisist väljumise koormat. põhja pool maksumaksjad arvavad, et nemad peavad kinni maksma patustajate patud. minu arvates on see kõige ohtlikum asi üldse, kõige suurem oht, mis on palju ohtlikum kui mingisugused stabiilsus- ja kasvupakti rikkumised. ehk siis, kuidas me neid probleeme lahendame? olgu, me peame veel kiiremini tegema, Leonardo, äkki läheb sul paremini? räägin itaalia keeles. nii, räägin kiiremini. E, volinik Rehn minu küsimus puudutab Itaaliat. Te ütlesite eile, et kui me tahame vähendada puudujääki, siis tuleb arutlusse võtta, arut-, arutlusele võtta erinevad äh, äh, aspektid ja see üks aspekt, mida tuleks arvesse võtta, on ka äh, eravõlg. ja peab arvesse võtma seda, kas äh, äh see on, kas, äh, ja ütlesid, et see on seotud ka sellega, kas riik on võimeline riigivõlga tagasi maksma. kas te arvate, et Itaalia on või selleks võimeline? kas te kavatsete ähm, erasektorist äh, raha juurde küsida ja kuidas te seda äh, näete, kuidas see teie meelest välja võiks näha? suur tänu teile. räägin väga lühidalt, ma istun siin, ma istun siin. minu äh, küsimus puudutab äh, abi, alalist stabiliseerimismehhanismi. kas äh, seda peaks ähm, alternatiivselt äh, selles osas pöörduma või peaks äh, läbirääkimisi pidama nõukoguga? kas on mingisugune deklaratsioon ka või kavatsus Euroopa euroopalikke aspekte sellesse Eh, stabiilsusvahendisse eh, lisada. ka hääletame seda järgmisel nädalal enne ülemkogu ja ma arvan, et härra Juncker on kaasatud dialoogiprotsessi Euroopa Parlamendiga ning eh, tahaksin küsida, kas te võiksite meid vastavalt valgustada? Thank you, Vicky. Thank you, gentlemen, I am terribly suur tänu. vabandage, et ma jäin hiljaks, ma oleks tahtnud rohkem härra Junckeri vastuseid proua Lüllingi küsimustele, sellepärast et äh, aga sellegipoolest tänan teid väga. mul on suur segadus pakti osas, sellepärast et ma, võib-olla ma ootasin naiivselt, et seal tuleb juttu pankadest ja me oleme näinud neid küsimusmärke, mida Moody's esitas Hispaania pankade suhtes, Iiri pankadega seotud kriisi. ja puudub usaldus <clears throat> ning äh, puudub usaldus eelmisel aastal läbi viidud stressitestide suhtes, meil on tõesti tarvis selliseid, mida me võime usaldada ja see on muidugi teie paktis olemas, aga küsimus on selles, mis juhtub edaspidi äh, võib-olla arutati, et võib-olla neid fonde suurendatakse, et saaks äh, pankasid kapitaliseerida, et äh, liikmesriigid panevad paika vastavad õigusaktid, aga ega probleeme ei tekitanud mitte pankrotiseadused, mis liikmesriikides olid, vaid pigem piiriülesed juhtumid. <clears throat> kuidas seda kõike teha nii, et äh, maksumaksjate raha ei raisataks. härra Schäuble pakkus, mainis täna äh, seda, et kõik liikmesriigid peaksid äh, aitama pankasid äh, välja aidata nendest olukordadest ühel või teisel viisil ja kas te võiksite seda veel põhjalikumalt selitada? Äh, tänan, teen kiiremini, räägin inglise keeles, kahju, et ma ka algust ei kuulnud siin. ja mul on järgmine küsimus. see tulemus näitab meile väga selgesti äh, missuguseid tingimusi äh, riigid soovivad kaitsta mehhanismide juures. eriti me teame seda, et äh, Kreeka sai parema paketi, äh, ressursse läheb antakse neile rohkem ja nii edasi, aga kui me vaatame seda lisa, kus lisas kaks on räägitud tehnil-, tehnilistest detailidest, kuidas see kõik hakkab toimuma, aga kas te võiksite palun täpsemalt selgitada, kuidas see kõik hakkab toimima ja eriti see ühehäälsuse nõue siinjuures. teiseks, siin on terve hulk indikaatoreid ja samal ajal me alles töötame indikaatorite kallal, mis on seotud ähm, makromajanduslike äh, Äh, tasakaaluhälvedega, miks me ei võta seda kõike kokku ja pangem see ka Euroopa raamistikku, selle asemel, et meil on ühed riigid, kes kontrollivad seda, kuidas teised riigid täidavad eesmärke ja, ja, ja, ja sihte, mille seadmist me tegelikult ei tea. ja siis pankadest. veider lugu. riigid peavad sekkuma, kui on äh, nende oma pankades negatiivsed tulemused ja siis on veel selline nõue, et riigid arendaksid välja omaenese õigusaktid selleks, et kontrollida äh, neid panku, kes äh, toime ei tule. meil on selged reeglid selleks, kuidas mitte toime tulevate riikide, pankrotti minevate riikidega äh, toime tulla ja siis me näeme veel ette, et liikmesriigid peavad siseriiklikult veel seda mm, pankade asja hakkama reguleerima ja parlament oli samal ajal välja pakkunud Euroopa lähenemisviisi sellele, suur tänu. ja lõpuks Tõnute, palun. <clears throat> Viki võttis, ütles juba minu esimese küsimuse ära, aga mina küsin otse välja, kust see raha tuleb rekapitaliseerimise jaoks, eriti olukorras, kus eh, seda fondi ei ole? ja kunagi me ei kuule sellest ja mul oli tõesti täna kuulda seda, mida Äh, Olli Rehn mainis seoses ka pankade rekapitaliseerimisega ja teine küsimus läheb Jean-Claude'ile. meil on siis nüüd uus kord, mis on seotud äh, Eurotsooniga, kõik see Europakt, kus äh, mitteliikmed saavad ka liituda ning ma saan aru, et te, teeme seda ainult sellepärast, et teile meeldib muidugi kakskümmend seitse riiki juhatada, mitte ainult seitseteist muidugi muid põhjusi on ka, aga rääkige mulle, kuidas see protsess hakkab toimima, kes paneb need reeglid paika, kes paneb need ähm, läveväärtused ja muud väärtused paika. kas äh, meil on siin seitsmeteistkümne riigi äh, jaoks need ainult või tehakse paralleelselt ka ülejäänute jaoks, kuidas see protsess hakkab kõik toimima? tänu, pahad uudised on need, et teil on igalühel ainult viis minutit võimalik vastata, sellepärast et teil oli alguses uhkesti aega, aga nüüd peate kiiremini tegutsema ka, kes tahab esimesena vastata, võib-olla volinik? Te viimati ju vastasite viimasena, jah? suur tänu! tänan, et olete õiglane, Sharon, see on teist väga lahke. suur tänu nende sisuliste küsimuste eest. ja ma ei vali, ma jätan lihtsalt osa, mina nüüd valin ja mõned äh, raskemad küsimused jätan siis äh, Jean-Claude'ile, see on lihtsalt aja kokkuhoiu mõttes. kõigepealt Vicky Fordi ja Danuta Hübneri küsimused, mis puudutab pankasid ma arvan, et Viki, te olete pisut negatiivselt meelestatud ja skeptiline selles suhtes, kuidas meil õnnestub panganduse probleemidega toime tulla. minu arvates oleme meie ju päris märkimisväärset edu saavutanud. Äh, äh, finants äh, regulatsioonide ja järelevalve ülesehitamise osas ja see kõik toimub ju teie otsuste alusel, liikmesriikide ja Euroopa Parlamendi poolt tehtud otsuste alusel, selleks et luua kolm järelevalveorganit panganduse jaoks ja teised siis kindlustuse ning väärtpaberite järelevalveks. Need on meil olemas. siis on meil Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu makromajandusliku järelevalve jaoks selleks, et hinnata riske ja, ja makromajanduslikku stabiilset ja seda juhatab siis äh, Euroopa Keskpanga president härra Trichet. miks see on oluline? sellepärast, et varasema mm, pankade stressitestide äh, peamised nõrkused, mis eelmise aasta suvel ja kevadel läbi viidi, seisnesid selles, et ei oldud ühetaolis-, ei, ei rakendatud neid ühetaoliselt ja piisava rangusega. nüüd aga ei tehta stressiteste ka mitte ainult pankade jaoks, vaid see saab olema lakmuspaber, mille järgi otsustada, otsustatakse, kuidas kogu see uus järelevalvesüsteem toimib. ja Euroopa Pangandusjärelevalveasutus just järgmisel nädalal hakkab otsustama selle üle, kuidas ühtset tehnolo-, metoodikat kasutada kõikide kahekümne seitsme riigi puhul ja kui see on valmis, siis viiakse need stressitestid lõplikult, töötatakse need lõplikult läbi, viiakse läbi need testid ja need, see saab siis toimuma kevade jooksul siin kuni maikuuni, siis toimub vastastikune hindamine ja juunikuus veel enne suve äh, avaldatakse testide tulemused. selleks ajaks on aga vaja, et me ehk siis liikmesriikidel oleks kindlus selles, et neil on paigas niisugused öö, äh, süsteemid ja korraldused, mis võimaldavadki paralleelselt või tegelikult veel eelnevat äh, ümberstruktureerimist ja vajadusel ka rekapitaliseerimist nii et esimene kaitseliin on turg, muidugi parim ongi see, kui rahastamine tuleks erainvestorite poolelt, aga kui sellest ei piisa, siis teine kaitseliin on see, et tagada, et liikmesriikidel oleks paiga, olemas vahendid, mille abil rekapitaliseerimiseks ja Euroopa vahendid nagu Euroopa finantsstabiilsuse rahastamisvahend, seda saab kasutada ainult siis, kui riikide programmidest ei piisa, see on siis asjakohane ainult nendel juhtumitel, äh, mis puudutavad praegusel hetkel siis Kreekat ja Iirimaad, kuna kuna nende puhul on seda tarvis kasutada. on väga oluline, et see eelmine stressitestide voor viidaks läbi ühtlaselt ja rangeid reegleid järgides kõikjal ühesuguselt ja samal ajal on oluline, et me peame olema võimelised võtma ja käsitlema ka neid tulemusi ja neid tagajärgi, mis nendest ähm, testidest me saame. ning lõpetuseks tahan veel öelda seda, esitati äh, otsene küsimus eravõlgnevuste kohta Itaaliaga seoses ning tõsi ta on, üks võtmeotsustest ja uutest asjadest, mis täna ECOFINis otsustati ja ma usun, et parlamendis ka samal ajal, eh, üks nendest otsustest on just see, et stabiilsus- ja kasvupakti tõsiselt pandaks ka see võlakriteerium sisse. mäletate ju, et lepingus ja ka paktis võrdsustatakse võlg ja defitsiit kaalu poolest mingil põhjusel aga mingil põhjusel loeti vaid defitsiiti muutujaks, kui hinnati öö, äh, usaldusväärset äh, eelarvepoliitikat. aeg on see asi nüüd ära parandada ja ma olen tõesti rahul, et võlakriteeriumist saab tõsine kriteerium ja seda vaadatakse siis iga-aastaselt ja selle võla vähenemist vaadatakse iga-aastaselt. me oleme teinud ühe kompromissi küll et asjakohased tegurid nagu näiteks erasektori võlg, senimaani, kuni see mõjutab riigi, äh, riigivõla teenindamist, siis seda võetakse ka arvesse. see on üsna mõistlik minu arvates. ja lõpetuseks viimane minut kulub sellele, et anda vastus proua Ferreirale, kes mainis indikaatoreid. see on väga oluline just nimelt majandusjuhtimise reformi teise samba jaoks, makromajanduslike tasakaaluhälvete jaoks ning ma tean, et mõnedes liikmesriikides äh, on arutelu käimas, ka minu riigis, mida ma väga hästi tean, aga see ei tähenda mitte kunagi seda, et meie tahame vähendada äh, Euroopa liikmes, mõne liikmesriigi ekspordivõimet, mm, see oleks täiesti jama, see oleks idiootne mõte see ei ole ilmting-, kindlasti mitte meie kavatsus, meie kavatsus pigem on see, et vaatame, missugused on need hälbed, eriti defitsiidiga riikides, sellepärast et just seal on see vajadus kõige suurem konkurentsivõime äh, paremaks muutmiseks. aga ka nendes riikides, kus on eelarve ülejääk või kus on ülejääk, sellepärast et seal on tarvis läbi viia struktuurseid reforme selleks, et sisenõudlust suurendada see on nagu jalgpallimäng natukene. me ei taha, et tulemus oleks, et, et, et, et, et, et üks pool mängiks halvemini kui teine pool, et siis oleks tulemusviik. pigem on see, et kuidas parima, paremal viisil jõud kombineerida. see on meie eesmärk. selleks, et üldine tulemus Euroopa meeskonnal oleks hea ja parem. see on meie mm, tasakaalunihete menetluse eesmärk ja sellepärast me kavatseme selle ka sisse tuua. suur tänu! nüüd me hakkame nüüd sekundeid vist lugema juba. palun, nüüd järgmine kõneleja, kas viie minutiga saate hakkama? eurovõlakirjadest ma tegelikult ei rääkinudki. sest nagu juba ütlesin, on sellest juba liigagi palju räägitud. märgiksin lihtsalt ära, et meie käsutuses olevad instrumendid ning tulevased instrumendid peaksid olema ka kooskõlas mõttega, et võib-olla mingisugusel hetkel meie eurofondid siis, eurovõlakirjad siiski ellu viime. krediidiriski vahetuslepingutest ma ei hakka rääkima, ei hakka aega raiskama teiega nõustumisele. siis need kollektiivlepingute asjad Saksamaal, ma olin täiesti tõsine, ma ei tea, kas on võimalik võrrelda nii teisi erinevaid riike, aga me peame lahti saama sellest indekseerimisest, kui mõned riigid arvavad, et neil seda ei ole, samas neil ikkagi see on. see on tõsine küsimus ma ei rääkinud siin kapitalist, mis on vaja leida, vaid ma rääkisin olemasolevast kapitalist. niisiis, kõigepealt makstakse sisse üks osa kapitalist ning siis on olemas veel kättesaadav kapital, mis moodustab suurema osa kui sissemakstav kapital. finantstehingumaks üldiselt ma toetan seda. ma tean ka neid eetilisi ja moraalseid aspekte, millega tuleb siin tegeleda. ning meil on juba teatud määral saavutatud konsensus, aga õigluse ja aususe valguses tuleb tunnistada, et ma olen natukene segaduses finantsmaailmas ei ole tekkinud sellist täiskasvanulikku seisukohta, mis oleks võinud seal ju olla, võttes arvesse mineviku vigasid. siis kuidas selgitada inimestele, mida me täpselt teeme, inimesed küsivad, miks te päästate ainult pankasid, kuigi me seda ju ei tee kuidas need piiriülesed hiiglaslikud pangad saavad edasi tegutseda ning miks poliitikud peavad selgitama neid probleeme, mille tekitasid mittepoliitikud ning kes ka olukorrast teenivad. ja pigem liialdavad riskidega. niisiis, me peame välja selgitama kõigepealt, kus on tarvis üldse reegleid paika panna finantstehingumaks. me nõustusime nõukogus, et jah, sellega võiks edasi tegutseda, uurida seda küsimust nii Eurotsoonis kui ka Euroopa Liidus tervikuna. aga me peame uurima, kas see peaks kehtima kõikide finantstoodete kohta ning millised üksikasjad on vaja veel paika panna. kas see süsteem peaks kehtima ainult Eurotsoonis või laiemalt? samuti olema allergiline mõtte suhtes, et riigid jaotataks põhja- ja lõunariikideks ehk siis need ausad Põhjala riigid ja pätid lõunas. me peame pigem õppima oma mineviku vigadest ning tulevikus neid vältima ning tuleb tunnistada, et kui me ei lahenda niinimetatud lõunariikide probleeme, võib lõpptulemus minna palju kallimaks maksma. paljud riigid ja pangad nende ausate Põhjala riikide seas on tegutsenud samuti seadusi rikkudes. mitte euroriigid ei saa ühineda Europaktiga, see ei kõla küll väga hästi, aga kui need mitte-euroriigid oma siseriiklike reformiplaanide ja sidususplaanide sees vaatavad üle ka, võtavad arvesse ka seda Europakti ning kaasavad selle mõtted ka oma plaanidesse, siis ma arvan, et see ole, oleks täiesti võimalik, kõik kakskümmend seitse liikmesriiki saavad seda teha. täpselt kuus minutit. vabandust, ma ütlesin küll tegelikult viis. härra minister. Come back to the point made by our German colleague Yes, I perfectly agree with you. lubage, et ma räägin kõigepealt meie saksa ähm, mm, kolleegile vastuseks, tegemist ei ole eurokriisiga ega eurotsooni kriisiga. see puudutab ainult üksikuid liikmesriike, see on meie arutelu üdi äh, see ei ole meie arutelu, arutelu üdi, nimelt me pidime hoopiski arutama äh, selle üle, millega, mida me teame Euroopa semestrist. Äh, ja selle raames meil on liikmesriikide reformikavad ja kui tegemist on äh, <clears throat> nende riiklike, siseriiklike struktuursete reformikavadega, siis need peaksidki aitama luua juurde äh, töökohtasid ja ka konsolideerima meie eelarveid. suur tänu! nüüd annan sõna oma kaaseesistujale, kes on pidanud siin hoolega aja järel arvet pidama ja lõpuks saab temagi sõna lõpusõnadeks. suur tänu, Sharon. teen väga lühidalt. mul on üks märkus kokkuvõtteks ma alustasin täna hommikul sellest, et ütlesin, et viieteistkümnendal märtsil tuhat kaheksasada nelikümmend kaheksa toimus kodanlik revolutsioon äh, Budapestis, kus, mis üle, me ületasime Pesti poolt Buda poolele, üle, läksime üle sill, mindi üle silla. ja siis oli tollal vaid üks sild, nüüd on meil kümme silda ja kolm nendest on täiesti ümber ehitatud viimase paari aasta jooksul. asi puudutab ainult, puudutabki sildu, mitte ainult Budapestis, vaid terves Euroopas. meil on need sillad, mida me peame kõik kasutama, olgu siis jalgratta, eh, väikese auto, veoautoga või jalutama nendest üle, aga sillad ühendavad meid, meil on tarvis enamat Euroopat, tugevamat Euroopat, paremat elu sellises Euroopas. Euroopa semester on üks nendest sildadest, mille me peame ehitama üheskoos ja üheskoos seda ka kasutama. suur tänu! suur tänu! kokkuvõte. me oleme kuulnud siis äh, äh erinevaid äh, <clears throat> kõnelejaid selle kohta, kas Europakt on kõige üle või semester on kõige üle. semestrist saab küll üks hea vihmavari kõige selle kohale aga ma arvan, et Euroopa Parlamendi ambitsiooniks on hoopiski kõige kõrgemale seada see six-pack, sellepärast et seal on terve rida seadusandlikke kohustusi ning meie nägemuse kohaselt on nii, et kui me selle vastu võtame, siis me saame ehitada need sillad ka selle Europakti ja kõigi nende teiste Ehm, vahendite vahele ja see jääb ka meie ambitsiooniks edaspidi. ma loodan, et kõik see asi lõpuks saab ka koordineeritud. ning lõpetuseks tahtsin teile öelda seda, et uus parlamentidevaheline kohtumine, mille Euroopa Parlamendi eelarvekomisjon on korraldanud selle eelarve aspekti osas ning kuidas saavutada sünergiat liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel ja see koosolek toimub parlamendis kolmeteistkümnendal aprillil käesoleval aastal ja juhatajaks on härra Lemassoor, kes koordineerib seda tegevust. suur tänu tulemast ja selle uue koosoleku kohta saadame veel eraldi ka teate ning sellega tahaksin ka tänada kõiki kõnelejaid avatud öö, esinemise eest ja selle eest, et nad kannatasid välja minu narrimise. koosolek on sellega lõppenud, aitäh!